Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust. lugupeetud daamid ja härrad, palun võtke kohad sisse. We have a busy program. meil on väga tihe programm täna hommikupoolikul mis tähendab, et alustagem. avan tänase regi komisjoni koosoleku. ja võtan aluseks meie tööle päevakorra. kõigepealt regi äh, väljasõidud Kušnapokasse septembris ja Sofiasse oktoobris. kas keegi kolleegidest on kohal, kes käisid Cluj-Napokas. härra Van Nistelrooy, palun tehke lühidalt. suur tänu. tahan öelda, et see avas meie silmad mõneti. ja seda kaheti jah, me olime hästi valmistunud, kogu info oli olemas ja volinikki oli kohal kõige tähtsamal kohtumisel ministrid osalesid ja nad näitasid, et terve rida asju on muutunud vahepealse aja jooksul. ja meid avameelselt informeeriti eh, sellest, mis toimub Klutši piirkonnas, loode osas. ja üks asi sai selgeks sellel liikmesriigil on äh, võimalik äh, asju hallata nii kesktasandilt kui ka kohapealselt tasandilt. samas äh, mõned siseriiklikud eeskirjad ei lase kohapealsel tasandil tulemusi korralikult saavutada. see ei ole meie kätes, Euroopa Liidu kätes reguleerida, aga võib-olla peaksid nad seal mõtlema Poola eeskuju peale. Poolas äh, vojevoodkonnad äh, on NUTS kahe alusel koondatud ja organ äh, seal Äh, suhtleb inimestega, tegeleb investeeringutega samal tasandil, kus otsuseid langetatakse. nelikümmend kaks äh, üksust äh, samas Rumeenias ei oma sellist otsustusõigust. igasugused täiendavad eeskirjad lisaks meie regulatsioonile mitte ei kolmekordista probleeme, vaid isegi rohkem raskendab asju. nii et äh, väga keeruline on regulatsioon. seda esiteks ja teiseks, mida me seal kogesime. Klutši linn ja Triple Helixi esindajad, äh, avaliku sektori esindajad, äriühingute esindajad teadusringkonnad saavad anda väga tugevat tõuke Rumeenia selle osa arengule. jah, võiksid öö, sinna meelitada kohale uusi ettevõtteid, Boschil on seal oma arendusüksus, tegeldakse seal ka ju, juhita sõidukitega mopeedid ja võrku ühendatud Äh, jalgrattad isegi, ikkagi jalgrattur oli ka olemas, ma loodan. ja kõik töötavad uute teemadega ja see oli nii tohutu hulk üliõpilasi, mida me seal nägime äh, sellel alal. ja need valikud, mida seal tehakse, võivad tõesti asju muuta ja Klutši linn äh, tahab isegi intensiivistada sellist teaduspõhist lähenemisviisi ja uue kampuse veel rajada ka klutšist väljaspool. nii et siin me näeme, kuidas kohapealsed ja piirkondlikud algatused saavad mõjutada rahaliste vahendite kasutamist ja arendada uut majandust. me nägime seda kõike seal kohapeal transpordisektor, suured maanteed, mida rahastati äh, ühtekuuluvusfondist. jah, ma pean ütlema, et see oli tark otsus sinna kohale minna. ma ei ole veel aruandega tutvunud, võib-olla mul jäi see kahe silma vahele. aga see on selline spontaanne reageering minu poolt. et laua peal olla see aruanne, aga ma just tulin. ma käisin häli, hääletamas juba EKONi komisjonis, ma juba töötan varakult. nii et sellised olid üldmuljed, ma arvan, et väga-väga hea missioon oli. ma tänan, proua Kreel. suur tänu, proua esimees, tahan väga lühidalt teha ühe märkuse. jah, see oli väga huvipakku, mida me seal nägime ja mitte ainult linnaga me ei tutvunud, vaid ka kogu piirkonnaga, kommunaalsektori esindajatega kohtusime. ja see, mida ütles Lambert, olen täiesti päri. aga mul oli ka üks kogemus, mis pani mind mõtlema Euroopa Parlamendis me töötame jah, piiriüleselt ja riikideüleselt ja fraktsioonide üleselt äh, ühiste asjade nimel ja enamasti see sujub. ja siin regi komisjonis isegi sujub paremini kui mujal. aga Klutši piirkonnas, kui praegune valitsus oma ministritega läheb kohalike regionaalpoliitikutega kohtuma ja kohalike poliitikutega kohtuma, siis hakatakse üksteist süüdistama, et kes on selles süüdi, et rakendamist eh, ei ole olnud piisavalt. ja see ei vii asju edasi. jah, me ei saa omapoolselt selliseid nõuandjaid jagada küll, aga võib-olla oleks juba abi sellest, kui suheldaks paremini omavahel, mis tähendab, et et selle piirkonna potentsioon, potentsiaal mm, kasutatakse ära, saadakse eh, paremini ka rahalisi vahendeid oma plaanide toetuseks. aga selge on see, et see on Rumeenia siseasi otsustada, aga võib-olla õnnestub meil raportisse ka see mõte sisse sokutada. Van... suur tänu, härra Van Miltenburg. ma tänan väga lühidalt minu poolt jah, tahan tänu avaldada sekretäriaadile, aga ka härra Budale ja tema meeskonnale, Lorenzole ja Clarale, kohalikele abilistele ja Bogdanile samuti, kes oli meie Rumeenia nõunik. väga huvitav oli programm ja ma pean ütlema, et mu silmad avanesid nägin, kuidas selline linn nagu Klutš saab areneda tänu Euroopa Liidu toetusele muuhulgas. ja kahju, et meie raportöör äh, proua Jufrida, kes tegeleb mahajäänud piirkondadega, nägi, et kuidas on vaja struktuurilisi reforme kõikjal ellu viia tööturul, kuidas on vaja tagada korralik ähm, valitsemise süsteem ja kuivõrd tähtis on, et investeeringute kliima oleks hea. Lambert juba rääkis detsentraliseerimise vajadusest ja et otsuste langetamine toimuks kodanikele lähemal. me nägime, milline mõju on üle tsentraliseeritud süsteemil ja mõneti ka ebapädeval juhtimisel, see mõjutab negatiivselt head investeerimispoliitikat ja Euroopa rahaliste vahendite kasutamist. jah, minu silmad avanesid. peame mõtlema ka nüüd jätkutegevusele ja mina ise lähen Klutši täna pärastlõunal. tähtis ei ole mitte käia paari aasta tagant üks kord kohal, vaid teostada pidevat seiret ja õppida sellistest eh, külaskäikudest ja panna see kõik kirja ka raportisse ja ma loodan ka proua Kreeli peale, sotsiaaldemokraatide peale, et teiltki tuleb eh, panus mahajäänud piirkondade aruandesse, raportisse aitäh, väga edukas missioon oli. Thank you, miss. Äh, suur tänu, proua Vana. suur tänu, minagi saan väga lühidalt teha ja põhilise ütlesid juba eelkõnelenud ära, eriti proua Kreel. minu jaoks on veel rääkimata sellest, et kui suur lõhe valitseb äh, äh, programmide ja Euroopa kakskümmend kakskümmend poliitiliste eesmärkide vahel ja struktuurifondide äh, raha kasutamine igasugusteks toetusprogrammidest. jah, suured maanteed äh, Rumeenias, aga samas äh, raudteerööpastik ei ole piisavalt välja arendatud, nii et kahju, et kakskümmend kakskümmend eesmärgid ei ole piisavalt kajastatud kohapealsetes programmides jah, me nägime ka eelmise programmi töö äh, programme peamiselt kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja sellepärast oli see pisut piiratud. ja äh, haldusstruktuuride osas olen nõus eelkõnelejatega. härra Buda, väga-väga lühidalt Foarte scurt, doamna președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor. Suur tänu, Eh, minagi tahan kõiki kolleegi südamest tänada, teie, kes te osalesite selles eh, külaskäigus. meie jaoks eh, oli väga oluline teid sinna kohale viia ja mõtteid vahetada. sellel oli suur lisandväärtus ja ma arvan, et tähtis on käsitleda neid probleeme, mis selles piirkonnas eksisteerivad ja asjadega edasi tegeleda, nii et südamest tänu kõigile, kes te seal käisite. ma tänan Eh, suur tänu selle tagasisideme eest ja tähtis on, et meil oleksid järeldused koostatud ja me õpiksime. nüüd teine delegatsioon käis meil Sofias oktoobrikuu lõpus. kas on keegi, kes sooviks eh, rääkida oma nägemusest, proua Kreel? jah, ma tänan. tahan südamest tänada teid proua esimees, et te korraldasite selle ja võimaldasite meil sinna sõita. jälle väga huvitav oli näha neid erinevaid projekte. mõlema äh, programmitöö perioodi osas me saime mõlemaid külastada ja kuulasime ka sellest, kuidas valmistutakse eesistumiseks Bulgaarias. eile komisjonis me kuulsime ikka ja jälle sellest ettevalmistustööst ja Bulgaaria valitsus tõesti eh, väga suurt rolli eh, kavatseb eh, anda ka ühtekuuluvuspoliitikale oma eestmise ajal ja kavatseb meil olla tugevaks partneriks. ja huvipakkuv oli minu jaoks Bulgaarias ka just Sofias pealinnas, aga ka mujal see, et väga palju vana kultuuripäranitit on alles ja igasugused transpordiprojektid ja ehitusprojektid, kui neid arendatakse, siis kõigepealt lähevad kohale arheoloogid ja ka koondmäärus Omnibus öö, äh, öö, äh, seondub ka selle kultuuripärandi, arheoloogilise pärandi eh, kaitsmisega ja kümme miljardit eurot eh, on ette nähtud kultuuri infrastruktuuride eh, ja kultuuripärandi huvides meil koondmäärusega, see on see ülempiir ja väga hea, et see nii on. igatahes põnev reis oli Thank you, Mr Van. ma tänan, härra Van Milterburg. suur tänu. jah, olen täiesti päri proua Kreeliga ja sellega, mis ta ütles, aga tahan teha veel ühe märkuse. suur tänu teile ja sekretäriaadile sellegi külaskäigu eest, samuti väga huvipakkuv. olen nõus kõigega, mida ütles proua Kreel, aga lisaksin võib-olla raport eraldi teha ka trans-, raportis üks osa ka transpordi kohta. mina kuulun transpordikomisjoni, olen sellest väga huvitatud ja peaks käsitlema selles raporti osas, et kuidas ühtekuuluvuspoliitika rahalisi vahendeid infrastruktuuriprojektide väljaarendamiseks kasutatakse. siin on meil väga hea näide metroo Sofias. nii et eh, tasuks jagada neid kogemusi, mis me saime ka transpordikomisjoni kolleegidega, igatahes mina kavatsen seda teha. suur tänu kui lubate, lisan paar sõna. kõigepealt tahan tänada sekretäriaati ja kõiki kolleege, kes tulid Bulgaariasse. see oli natuke raske, torm oli meil äh, äh, lennureisi ajal ja külm oli, kui me kohale saabusime, aga suur tänu, et osalesite kõikides nendes aruteludes, mis toimusid. peaministrist kuni kohalike omavalitsuste esindajateni välja, toimusid meil kohtumised ja rakenduskavadest äh, räägiti palju. ja viimasel päeval, äh, kus me käsitlesime praeguse programmide perioodi äh, programmide rakendamist, oli ka väga huvitav ja rahaliste vahendite kasutamine Bulgaarias see on midagi uut meie riigi jaoks, aga väga hea oli meil näidata, mida me oleme saavutanud ja äh, mõlemad delegatsioonid olid regikomisjonile olulised. Rumeenia ja Bulgaaria on riigid, riikide hulgas, äh, kes väga palju sõltuvad ühtekuuluvusabist ja eh, te nägite, kuidas ühtekuuluvuspoliitika toimib koha peal erinevates piirkondades, erinevates liikmesriikides. probleemid on ju erinevad liikmesriikidel. Eh, sellest on kindlasti abi meie töös tulevikus ühtekuuluvuspoliitika küsimustes kui rohkem märkusi ei ole, siis suur tänu teile. me ootame ka Bulgaaria raportit. Rumeenia raport on meil juba olemas. kas on? on küll ja ja nüüd ma teen ühe väikese katkestuse päevakorras. nimelt eile otsustati, härra Van Nistelrooy esitas selle küsimuse, kui me päevakorra vastu võtsime, et anda sõna Kreeka kolleegidele olukorra kohta üleujutustega Kreekas ja ma siin arutelu ei ava. meil on võimalik seda hiljem arutada ja koordinaatorite kohtumisel me mõtleme ka selle peale, et süüline küsimus vormistada, et arutada seda täiskogul. Eh, härra Papadimoolis ja proua Praaki, palun, teil on nüüd sõna ja palun pidage kinni ajast, sest meil on väga tihe päevakord. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, όπως ευχαριστώ και suur tänu, proua esimees, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes ühehäälselt olid nõus sellega, et me pühendame natuke aega ka sellele päevakorrapunktile. ja meie fraktsiooni härra Spiraki, härra Van Nistelrooy nimel esitasime selle ettepaneku nädal aega tagasi leidis aset kohutav looduskatastroof, üks sellist, sellistest, mis nüüd leiab aset äh, kord viiekümne aasta jooksul iseäranis Attika piirkonnas. ja see tõi kaasa inimlikke kannatusi ja me teame, et vähemalt kakskümmend kaks inimest hukkus. ning sellel on olnud äh, tohutavad äh, tervist kahjustavad mõjud, valitsus on võtnud juba meetmeid, et toetada inimesi, keda see on puudutanud ning ähm, kus vähegi võimalik, üritatakse olukorra tõsisust leevendada ning ähm, võtta uputuse vastaseid meetmeid. kogu Kreeka ühiskond on näidanud üles suurt solidaarsust ning äh, minu palve ning ettepanek meie komisjonile oleks, et koordinaatorite koosolekul, mis äh, õige pea aset leiab, toetaksid kõik fraktsioonid ettepanekut, mille teie, proua esimees, esitate suulise küsimuse kohta ning siis me saaksime kahekümne üheksandal, kolmekümnendal novembril osaistungjärgul sellest rääkida, nii nagu tegime Portugali üleujutuste puhul, et saaksime näidata siis solidaarsust ka Kreeka rahvaga teiseks, Euroopa Parlamendis peaksime paluma komisjonil kasutada kõiki võimalusi selleks, et Euroopa solidaarsust saaks näidata praktiliselt finantsvahendite kaudu, humanitaarabi kaudu. aeg on raske ja me võime toetada inimesi ka praktiliselt. suur tänu, proua esimees, ütleb proua Spiraki, suur tänu kõigile meie komisjoni kolleegidele suure toetuse eest Kreeka rahvale. härra Papadumulis äh, juba on olukorda kirjeldanud, tema on meie koja asepresident ning tõesti see olukord on äärmiselt keeruline kakskümmend kaks inimest on ametlikult hukkunud, aga see arv ei pruugi olla lõplik ning on peresid, kes on sunnitud oma kodud maha jätma. äritegevus kannatab ning äh, kahju ei ole kerge hinnata, ka avalik, äh, riiklikud struktuurid, äh, veevarustus on kannatanud, inimestel ei ole juurdepääsu puhtale veele ega ja juurdepääs elektrile on piiratud. ja need äh, kohalikud omavalitsused, äh, kes kõige rohkem kannatavad, on kõige vaesemad. Euroopa Rahvapartei äh, toetab täielikult teie ettepanekut esitada suuline küsimus järgmisel täiskogu osaistungjärgul. ning me, see oleks tore, kui selle jääks aset novembri lõpus ja me tahaksime ka üles kutsuda komisjoni pakkuma rahastat-, rahastust, et Kreeka saaks solidaarsusest, mida Euroopa riigid on üles näidanud, ka kasu ammutada. kõik ja kindlasti tuleks mõelda ka muudele toetusvõimalustele peale solidaarsusfondi nagu Itaalia puhul küll ning äh, kutsuda võiks ka komisjoni üles solidaarsusfondi eeskirju muutma, et riikides, kus skp langeb, oleks kergem kasutada solidaarsusfondi vahendeid tahaksin tänada kõiki kolleege solidaarsuse eest ka rahvaga. aitäh! aitäh! ma võin omalt poolt öelda, et meie päevakorras koordinaatorite koosolekul on tõesti võimaliku suulise küsimuse teema sees ning täiskogu arutelu teema sees, kuid pean äh, siinkohal äh, teid informeerima, et äh, meie komisjon otsustas, et kõik liikmesriigid võivad kasutada struktuurifondidest äh, osa selleks, äh, et pärast looduskatastroofi olukorda taastada. täiskogu on selle kinnitanud, me eeldame, et Kreeka valitsus kasutab neid võim-, võimalusi, mida võivad kasutada kõik liikmesriigid. ning loodetavasti leiame sobiva lahenduse. tunnen suurt solidaarsust Kreeka rahvaga, Ateenaga, meil kõigil on äärmiselt kahju kõikide nende kannatuste pärast ning loodetavasti Kreeka tuleb sellest tragöödiast äh, sirge seljaga välja. ja nüüd äh, läheme hääletuse juurde. oi, vabandust loomulikult on teil õigus rääkida. kõneleja saalis räägib ilma mikrofonita. Me explain you. Can you give me the... kas te annaksite mulle võimaluse rääkida, ütleb proua esimees. ainukene vahe teie ning eelkõnelenud kolleegide vahel on see, et nemad saatsid mulle eelnevalt sõnumi, nad taotlesid ja nad pidasid arutelusid fraktsioonidega ning palusid selle teema päevakorda võtta. ja nüüd annan sõna teile ka. ma annan sõna teile. palun, teil on sõna, kui te olete valmis mind kuulama. Attika üleujutused, mis on põhjustanud kahekümne kahe inimese surma ja kahjustanud äh, palju hooneid, on tegelikult kuriteo, kuriteo tulemus, kelle eest vastutab valitsus ning kohalik omavalitsus. Kreeka valitsus on öelnud, et nad ei paku sajaprotsendilist hüvitist inimestele, kelle vara üleujutustes hävitati. mõnikord inimeste autod ähm,, veevood kandsid inimeste autod inimeste majadesse ja Kreeka kommunistid äh, püüavad omalt poolt kanda hoolt selle eest, et ebaõiglased piirangud Solidaarsusfondi puhul äh, tühistatakse Kreeka puhul ning ebaõiglane otsus mitte kompenseerida inimestele kahju tühistatakse samuti. kutsume üles Regionaalarengu Komisjoni esitama Euroopa Komisjonile täiskogu osaistungjärgul asjakohane küsimus ning kanda, kutsume Regionaalarengu Komisjoni üles solidaarsusfrondiga seotud probleeme kõrvaldama samuti Euroopa Arengufondi vahendeid tuleks kasutada selleks, et Kreeka rahvast aidata. oleme kuulnud ilusaid sõnu solidaarsusest, aga sellest ei piisa, me peame täiskogul sellest teemast rääkida, meil on vaja selgeid otsuseid, mitte ainult tühje sõnu. Kreeka Kommunistlik Partei soovib toetada konkreetseid meetmeid, mis tõesti aitavad inimesi, kes on kaotanud elu või oma vara suur tänu, ütleb esimees. kordan veel kord üle, et meie Regionaalarengu Komisjoni koordinaatorid räägivad täna võimalusest esitada suuline küsimus täiskogul ning korraldada arutelu. kõik oleme juba avaldanud toetust Kreeka rahvale. ning äh, kasutame kõiki õiguspäraseid võimalusi, et Ateena ja kannatanud piirkondade Äh, rahvast toetada. kõik me toetame Kreeka kodanikke. ja nüüd läheme edasi oma päevakorraga ja kätte on jõudnud aeg asuda hääletama. kõigepealt äh, Euroopa makropiirkondlik äh, strateegia ja proua Prest. suur tänu vabandan, härra Kotsolinot ei ole kohal. ta pidi kiireloomuliselt lahkuma. ja ta palus mul teie ees vabandada. suur tänu. ja nüüd asume hääletama. muudatusettepanek kakskümmend kõigepealt. kes toetab? vastu? erapooletud vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viis, kes on poolt? kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud <laughs> NV nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kõik NV muudatusettepanekud peame ära hääletama, vabandust. NV nelikümmend kaheksa hääletasime juba, NV viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud NV viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tak-, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. NV kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud,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 erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitseteist, sada seitseteist, poolt, vastu, erapooletud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 vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend kolm, poolt. koos suulise muudatusettepanekuga, kas kellelgi on midagi suulise muudatusettepaneku vastu, ei ole, siis hääletame koos suulise muudatusettepanekuga, muudatusettepanek sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üks põhjenduspunktide kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist koos suulise muudatusettepanekuga, millele kas kellelgi on midagi vastu öelda, ei ole, siis hääletame koos suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme ENV viis juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. E NV seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame siis kogu raportit elektroonilisel kujul, elektrooniline hääletus, palun. The vote is closed. hääletus on lõppenud ja raport on vastu võetud. õnnitleme teid, proua härra Kutsolino. Um, uh, the next, the next vote is the vote on um, uh, the report, uh, opinion of Mr. Hetman on the report uh, about the European Solidarity Corp. Uh, do you have to say anything, Mr.? kas teil on midagi öelda selle kohta, härra Hetman? ei ole, siis hakkame kohe hääletama. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada neli, kes poolt, kes vastu kes erapooletud. mulle tundub, et ta on tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt. palun hääletage. sada neli, palun. The vote is closed. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kompromiss üheksateist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek sada kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt sada nelikümmend neli, palun. hääletus lõppes. see on vastu võetud järgmiseks sada nelikümmend viis. kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kui te soovite kontrollida, siis soovime äh, nüüd elektroonilist hääletust sada nelikümmend kuus, palun. hääletus lõppes on tõesti tagasi lükatud. järgmiseks sada nelikümmend seitse. kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaheksa, kes poolt, oi, see langeb ära kui sada nelikümmend üheksa võetakse vastu, siis see läheb ära, aga sada nelikümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd sada viiskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek, kompromiss kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuuskümmend, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud. kui te kontrollida soovite, siis teeme seda elektrooniliselt, palun. The vote is closed. hääletus lõppes. see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek sada kuuskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuuskümmend neli. see on tagasi võetud. seega kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu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 because uh, uh, the vote me peame nüüd ühe tehnilise vea tõttu äh, hiljem hääletama või uuesti hääletama kompromiss kakskümmend kaheksa elektrooniline hääletus, palun hääletage. Now the vote is closed. hääletus lõppes ja see on tagasi lükatud. ja kui see on nüüd tagasi lükatud, peame hääletama kahte kustutust, seda kõigepealt muudatusettepanek sada kuuskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kuus, kes poolt, on jällegi kustutus, seda ei pea hääletama tegelikult. nii, edasi, muudatusettepanek neliteist, neliteist, kes poolt, neliteist, ütleb esinaine. see on sellepärast, et kompromissi me ei hääletanud või ja nüüd on neliteist hääletuse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tahate kontrollida, kontrollime muudatusettepanek neliteist elektrooniliselt. The vote is closed It... hääletus lõppes, see on heaks kiidetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend seitse, kes poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et on tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üheksa sada kuuskümmend kaheksa, elektrooniline kontroll. hääletage palun. The vote is closed. hääletus lõppes. ja see on siis ühe enama häälega vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada seitsekümmend üks kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada äh, seitsekümmend viis, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud,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 muudatusettepanek sada kaheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniline kontroll sada kaheksakümmend neli, palun The vote is closed. hääletus lõppes ja see on tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud. sada üheksakümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa. see on identne eelmisega, seega see lükati tagasi. kakssada, see langeb ära, ei lang-, kakssada tuleb ikkagi hääletamisele poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaks poolt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 They are asking for the check. kolleegid äh, paluvad siin elektroonilist äh, kontrolli. It isn't the first time, isn't good to ask for a check from advisors. So, so, so I have ears, I have ears minul on siin kõrvad ka, ma kuulsin küll, et siin nõunikud hoopis taotlesid seda kontrolli. et neil ei ole õigust kon-, taotleda elektroonilist hääletust saadik saab seda teha, aga nõunik ei saa. jah, teil on täiesti äh, õigus, äh, nõunikud ei saa avaldada soovi kon-, üle kontrollida hääletustulemusi, aga äh, palun siis nüüd nõunikel ähm, mitte sõna võtta, vabandage, saadikud saavad siiski paluda elektroonilist kontrolli pidage sellest korrast kinni ja nüüd me siis kontrollime muudatusettepanekut seitseteist Rahvapartei soovil. palun hääletage elektrooniliselt. The vote is closed and it is adopted. nii, hääletus lõppes ja see on heaks kiidetud. muudatusettepanek kakssada kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud otsusettepanek kakssada üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. otsusettepanek kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud soovitakse kontrollida elektrooniliselt. kakssada kolmkümmend üks, palun. kakssada kolmkümmend üks, elektrooniline hääletus. The vote is closed. hääletus lõppes, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaks, kes poolt? Need olid kuus häält poolt, kolmteist vastu ja null erapooletut. vabandage, et äh, läks väga kiirelt nüüd, sellepärast et ma ise püüan tempot hoida. nüüd kakssada kolmkümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu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 tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek on viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud. tahate kontrollida? palun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 kes on poolt, kes on vastu. kompromiss kaksteist tuleb nüüd hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus. jah, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm po-, keegi palus äh, osade kaupa hääletust, meil ongi kaks osa. esimene osa, seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt, seitsekümmend kolm, teine osa. Open. The vote is closed. hääletus lõppes. taas lükatud muudatusettepanek seitsekümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitsekümmend viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend, palun, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame siis lõplikult seda raportit. palun hääletage. Yes, I know. Yeah, I know.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 päevakorra käsitlemine venis ja me oleme tublisti ajast maas eh, ka mis puudutab arvamuste vahetust volinik Oettingeriga. ma palun, et volinik kutsutaks eh, praegu siia, ta on väga tiheda päevakorraga ise ja siis pärast kohtumist volinikuga aru-, hääletame eh, proua Maletšitši arvamust. Eh, nii et palun kutsuge volinik sisse. kallid kolleegid, lubage, et ma tutvustan teile ja tervitan kogu regikomisjoni nimel volinik Oettingeri siia meie kohtumisele. ma palun nüüd vaikust siin saalis palun, et vestlused väljaspool saali pidada. tahan öelda, kuivõrd oluline on regikomisjonile kokku saada volinik Oettingeriga, sest me arutame ühtekuuluvuspoliitika tulevikku, samuti finantsraamistiku ajakava meil on arutusel väga palju teemasid, mis seonduvad Euroopa Liidu eelarvega ja väga tähtis, äh, härra volinik, oli, et te tulite meiega kohtuma. ja me ootame teilt nüüd ettekannet, ma tean, et teil on väga tihe päevakava. palun. lugupeetud proua, proua esinaine, daamid ja härrad saadikud, ma tänan selle võimaluse eest teie valdkondlikus komisjonis rääkida Euroopa rahandusasjade arengust, meie eelarvestrateegiast ja tähtis on te mitte tegeleda nendega lühidalt, nende teemadega ükskord, vaid järgmistel kuudel arutada ühtekuuluspoliitikat järgmisteks aastakümneteks. ja seda kõikides fraktsioonides. Eh, nii et kõigepealt eh, eelarve kaks tuhat kaheksateist laupäeva hommikul kell neli. Eh, eelarvekomisjon ja nõukogu leppisid kokku selles eelarves ja me pöörasime tähelepanu sellele, et järgmisel aastal, kui kõneks on maksed, oleks meil piisavalt varusid, et ka kõik arved täit-, arved kinni maksta ühtekuuluvuspoliitika vallas Äh, probleem on selles, et eelarveraamistik äh, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, lepiti kokku väga hilja, detsembris kaks tuhat kolmteist ja arengud olid alguses väga aeglased, mis tähendab seda, et meil tekkisid suured viivitused vahendite kasutamisel ja muudatusettepanek kaks tuhat seitseteist nägi ette mitmeid miljardeid, mis veel, eh, mis on käesoleval aastal väljamaksetena kasutamata jäänud, on vaja üle kanda järgmisse aastasse. ma teen kõik selle nimel, et need arengud, mis olid aastatel kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat viisteist, nüüd järgmises äh, Äh, eelarves kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend üks enam ei korduks. jah, äh, sest sellisel juhul äh, probleemid üha kasvavad. jah, praegu me koostame ka eelarveraamistikku pärast aastat kakskümmend, tuhat kakskümmend. Te teate, meie mõtteainet pakuvat dokumenti ja seal me oleme toonud välja ka probleemid. finantsraamistik järgmiseks aastakümneks on kahe suure auguga. üks auk on sissetulekute auk. kui Ühendkuningriik lahkub, siis äh, me peame struktuuriliselt kümme kuni kaksteist kuni neliteist miljardit eurot äh, vähem äh, eelarvesse kirjutama ja meil on ka väljaminekute auk. Teie kõrges kojas äh, kogu aeg arutatakse uusi ülesandeid, mis aga samas mahus äh, ei olnud aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist veel olemas, kui arutati äh, MFF-i struktuuri, nimelt äh, ränne ja piiride kaitse, piiride valve. Need on uued probleemid ja samuti arenguabialane vastutus on kasvanud. pagulaste abistamine Türgis näiteks on uus teema ja samuti kaitsealased uuringud ja kaitsetegevus vajavad katmist. kui me nüüd need kaks auku suudame täita, siis selleks on vaja strateegiat ja see on vaja avatult läbi arutada. et kuidas nüüd Brexiti auk täita viiskümmend protsenti kokkuhoides ja ümberpaigutamiste kaudu olemasolevast raamistikus ja viiskümmend protsenti peab tulema uut raha juurde. nüüd see teine auk, uued ülesanded jah, siin ma teen ettepaneku, et vähemasti kaheksakümmend protsenti vajalikest kulutustest eh, saab olema kaetud uue rahaga ja maksimaalselt kakskümmend protsenti ümberpaigutamistega. jah, praegu me vaatame läbi ka kulutusi põhjalikult, me hindame läbi oma programmid, me vaatame, kus saab midagi paremini ära teha, kus on võimalik säästa ja kus saame lihtsustada reeglistikku. samuti, kus on võimalik koondada programmid, need, mis ei ole olnud sidusad. ja komisjon teeb ettepaneku siis parlamendile maikuus nende ettepanekute kohta ühtekuuluvuspoliitikas olen mina väga veendunud. nüüd ilma äh, selleta, et me ennetaksime analüüsiprotsessi. Äh, ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitika ka järgmisel aastakümnel etendab väga tähtsat rolli Euroopa regionaalpoliitikas, Euroopa eelarvepoliitikas sest me liigume ju edasi. praegu lammutada ühtekuuluvuspoliitika tähendaks seda, et me kõik oma edusammud minevikus seame kahtluse alla. ma ei tea, kas aastal kaks tuhat viiskümmend on meil veel vaja ühtekuuluvuspoliitikat, aga ühte tean ma küll ja minu kogemus kohturiigist kinnitab seda. me alustasime üheksakümnendal aastal öö, äh, siseriiklikult eh, sihipäraselt eh, eh, uute regioonide, uute liidumaade toetamisega meil Saksamaal. jah, aga kõik võtab kauem aega, kui me tahtnuks, aga me näeme Halles, Dresdenis, Jienas, Ida-Berliinis, Potsdamis suuri-suuri muutusi, Görlitsis samuti. mina ise olen Görlitsist see on minu jaoks Euroopa riik. Saksimaa idaosas Neissi, Oder-Neissi piiril. see oli piir eh, külma sõja perioodil. ja uued liidumaad, eh, tuhat üheksasada üheksakümmend asusid nad uuele teele. Nad saavutasid iseseisvuse Moskvast, aga kolmteist aastat ei olnud teda Euroopa Liidus, nüüd on ta kolmteist aastat Euroopa Liidus olnud, mis tähendab, et need, mis ida pool on Sileesias äh, ja mujal, on nüüd kolmteist aastat kogenud ühtekuuluspoliitikat ja ühtekuuluvusprogramme, aga meil on veel vaja sama palju aega juurde. nii et meil on vaja tugevat äh, eelarvet, ühtekuuluspoliitikale. nüüd paraku ilma kärbeteta päris ei saa. jah, meil on, kes räägib ühtekuuluspoliitika täiendamisest, ma kardan, et see ei õnnestu, aga tähtis on ka kärpeid teha ühtekuuluspoliitikas nii, et kellelegi kahju ei sünniks. jah nõukogu ja ülemkogu eh, on kindlasti vaidluste ees, kui kõneks on uus MFF. on terve rida liikmesriike, kuus kuni kaheksa on neid, kes tahavad, et komisjonile pandaks kohustus, et järgmine MFF eh, piirduks ühe protsendiga rahvamajanduse kogutoodangust. üks protsenti Äh, bruto rahvamajanduse kogutoodangust. ma ütlen teile ausalt välja, ühe protsendiga äh, on meil selline finantsraamistik, mis ei suuda täita Euroopa Liidu eesmärke ja ülesandeid. Äh, veenake jah, oma koduriike, et teie valitsused ja teie parlamendid natukene rohkem kui üks koma null protsenti läheksid ette tuludena. sest kui me tahame uusi ülesandeid finantseerida ja vanu ülesandeid mitte kahjustada, siis on see vajalik. see oleks kõige hullem kui ränne ja kaitse kaetakse ühtekuuluvuspoliitika arvelt kes tahab pagulasi integreerida ühtekuluvuse arvelt, lõhestaks Euroopa Liitu, sest pagulased on ennekõike nendes riikides, kes on paremini kulutanud. Holland, Austria, Saksamaa, Taani, Rootsi on need riigid. jah meil on vaja rohkem kui üks protsent, et ülesandeid täita. ja on ka selliseid stsenaariume, mis esitavad küsimusi, et mis juhtub siis, kui me kärbime ühtekuuluvuspoliitikat kolmkümmend protsenti. ja siis äh, me sellist ei, kolmkümmend protsenti ei peaks arutama, arutagem siis väiksemat protsenti, kümme, kaksteist protsenti mina olen hetkel arvamusel, et ühtekuuluvuspoliitika on kõigi eh, regioonide, kõigi liikmesriikide jaoks, sest kui me ainult eh, arenenud piirkondi näeme vestluspartneritena, siis ei aktsepteeri eh, ühtekuuluvuspoliitikat need liikmesriigid, kes ei osale selles arutelus ja see seab kahtluse alla kogu ühtekuuluvuse loogika. ja minu otsustav äh, põhimõte on lisandväärtus. Teil on siin rohkem kogemusi lisandväärtusega. Euroopa ühtekuuluvuspoliitika, äh, mis äh, realiseerub piirkondades, liikmesriikides, peab olema lisandväärtusega ja sellisel juhul piiriüleste probleemidega meil probleeme ei teki ja infrastruktuuriprojektidega, mis läbivad nelja-viit kuut liikmesriiki, samuti ei teki probleeme. Euroopa ühendamise rahastuga ei teki probleeme. jah, nüüd provokatiivselt tahan öelda, et kui me ühtekuuluvuspoliitika üle Bulgaarias arutame ja tahame Sofiast just maapiirkonda raudteed kaasfinantseerida ühtekuuluvusrahadest. kas see on lisandväärtusega projekt? jah, eh, peab ütlema, et sellega tuleb toime ka Bulgaaria üksi, see, see on nii ja teisiti ei ole ka nii. juriidiliselt jah, aga teie oma eelarve piires ei tule sellega toime üksi ja sellepärast ma arvan, et meil on vaja äh, ka tarka, arukat toetust Euroopa Liidu, ülekannet Euroopa Liitu. skp äh, isiku kohta on kolmkümmend tuhat keskmiselt Euroopa Liidus. Luksemburgis üheksakümmend tuhat inimese kohta, Austrias, Prantsusmaal, Saksamaal nelikümmend kaks tuhat, aga Bulgaarias kuus tuhat viissada isiku kohta, kuus tuhat viissada või üheksakümmend tuhat. selline vahe eh, lõhestab Euroopa Liitu ja lammutab solidaarsuspõhimõtet. nii et meil on vaja seda vahet vähendada, aga mitte nii, et Luksemburgis sissetulek väheneks, vaid et Bulgaarias sissetulek elanikkonna kohta kasvaks jah, on näiteks Rumeenia, Läti, Leedu, Eesti, võiksin ka teisi nimetada, kes kolmeteist aastaga, mille kestel nad on olnud liikmesriigiks Euroopa Liidus, ühtekuuluvustoetuse kaudu ja teiste instrumentide kaudu oma majanduslikku konkurentsivõimet tugevalt toetan, tõstnud ka SKP-d sissetulekut ühe elaniku kohta. ja see protsess peab jätkuma. ka Bulgaarias on vaja ühtekuuluvustoetust äh, ja äh, väärtus, lisandväärtus on ka nendel projektidel, mis on ainult riigisisesed. ja meil on vaja äh, veenda nüüd nõukogus äh, liikmesriike selles, et raha eh, eraldataks sinna, kus see tekitab lisandväärtust. ja tähtis on, et me saaks tõhusamalt investeerida Euroopa Liidu tasandil. ja viimane märkus. kui me jätkame vanas vaimus, business as usual, siis finantsraamistik ja ühtekuuluvusprogrammide maht öö, eh, detsembris kaks tuhat kakskümmend äh, alles valmis, siis langetatakse otsustused, aga see on liiga hilja. Äh, sest jah, programmi tööks ja seadusandluseks on vaja üks aasta äh, kokku, aga me ei saa seda aastat juurde võtta. ja ajakava on selline, komisjon mai alguses esitab oma ettepanekud arvestab Brexitiga ja Valges Raamatus tooduga, teeb MFF-i kohta ettepaneku ja samal päeval peate ka teie alustama tööga selle kallal ja nõukogu paralleelselt tegeleb sellega. Bulgaaria, Austria ja Rumeeniaga, järgmiste eesistujatega oleme olnud tihedas kontaktis ja võib-olla mais kaks tuhat üheksateist, üks aasta asja arutanud, õnnestub meil järgmise aastakümne finantsraamistik heaks kiita. ja see loob kõigile selguse kõrgkoolidele ja teaduritele, kohalikele omavalitsustele ja piirkondadele, tööturule, tööturuosalistele, meie tootmissektorile. see oleks tõesti suurepärane signaal. meie sõbrad britid lahkuvad aga meie samas väga keerulise teemaga, ka vaidlusalulise, aluse teemaga oleme suutnud kokku leppida. nimelt finantsraamistik järgmiseks aastakümneks. Äh, äh, ma pean kell üksteist kümme lahkuma siin, sest mul on järgmine kohtumine Berlamoonis, aga ma hea meelega tulen teie juurde veebruaris järgmisel aastal minu kolleeg Kreetsu, volinik Tyson eh, ja eksperdid ühtekuuluvuse vallas on valmis teiega neid asju ka vahepeal arutama. ja teie panus on minule ja nõukogule ülioluline siin. suur tänu. Te saite aru, milline ajaraamistik meil on, teil on nüüd kogu informatsioon ja te teate, et ajakava on meil väga-väga tihe. nii et ma palun, et nüüd koordinaatorid võtaksid sõna. fraktsioonid saavad sõna ja palub teha seda lühidalt üks minut või pisut rohkem, et härra Oettingeril jääks lõpus vastuseks ka aega. jah, kasutagem siis aega ära ning lähtugem teie infost kui meie päevakorrast mis tähendab seda, et nüüdsest peale me peame kasutama oma tööd, oma võimalusi parlamendina selleks, et väga konkreetselt tegutseda nendes küsimustes, mis on teie jaoks olulised. Need viis stsenaariumit, millest te rääkisite, on palju konkreet- ja, ja see, mida te praegu ütlesite, on palju konkreetsem kui need viis stsenaariumi. ja see kuidagi annab oma kinnitustempli kogu Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikale, tõstatab küsimusi lisandväärtuse ning ettevalmistustööga seoses. meie juba oleme omalt poolt panustanud, otsus täiskogul ja nii edasi, ja eile kuulasime, mida ütles härra Van Preska komisjoni nimel. Nemad ütlesid, et nemad teevad juba tööd selle nimel, et oleks tõhusam, lihtsustatud ühtekuuluvuspoliitika ning vaatame rida-realt läbi, mida meil on järgmisel äh, finantsperioodil vaja. nii et äh, meiegi peaksime oma komisjonis järgnevate kuude jooksul tegema sedasama. kui meil siis on võimalus, teie esitate oma raamistiku meile maikuus, siis me saame kasutada võimalust ja väga kiiresti te tegutseda mul on väga positiivne tunne, kuulasin, mida komisjon ütles, äh, et valmistatakse juba ette ühtekuuluvuspoliitikat artikli kaupa ja ka üldasjade nõukogus eelmisel nädalal lepiti kokku teksti osas, mis oli ennem Malta eesistumise ajal ette valmistatud ning äh, jällegi samad sõnad, nagu teie, volinik, täna ütlesite. ühtekuuluvuspoliitika äh, kontrollimine kinnitamine. ärme tehkem vanu vigu ja keskendugem ikka tähtsaimatele asjadele. mitmeaastases finantsraamistikes, siin on ka Jan Olbrecht kohal, istub minu, minust vasakul, aga muidu ta on üleüldiselt üsna keskmes nii-öelda. ja meil on äh, inimesed, kes suudavad seda tööd teha kiiresti vajadusel. proua Kreel, palun, sotsiaaldemokraat. suur tänu proua esinaine, härra volinik, mind väga rõõmustas eh, teie kõne, sest me saame seda põhimõtteliselt kahel käel toetada. ma arvan, et te olete olnud edukas ka minu koduriigis ja tõesti, meil õnnestub rohkem kui üks protsent rahvamajanduse kogutoodangust saada eelarve mahuks ja ainult viisteist protsenti kärpeid ühtekuuluvuspoliitika vallas tähendaks seda, et üsna küsitav on, kas meil õnnestub kõike regiooni toetada. meil on väga head põhjused, miks regioonid osalevad ühtekuuluvuspoliitika programmides, aga mul on üks küsimus. nimelt võimalik uute omavahendite süsteem, seda teemat ei puudutanud kas on veel äh, üks aspekt, äh, kust võiks saada lisavahendeid Euroopa Liidu eelarvesse? ja äh, meie siin, meie komisjonis oleme valmis tugevat tööd tegema, et ajakavast tõesti kinni peetaks ja kaks tuhat üheksateist mais saaks hakata juba pidama kolmepoolseid läbirääkimisi, aga vähemasti juunis on meil vaja uusi ettepanekuid, et ja paralleelselt MFF-iga saame siis tegeleda. Thank you, the next speaker. suur tänu, härra Van Miltenberg. suur tänu, härra. In English. tere tulemast, ütleb härra Van Miltenberg ka, ka saksa keeles, kuid jätkab inglise keeles. me peame tõesti tegema rohkem vähemate vahenditega, see on suur väljakutse ja kõigepealt huvitab mind ennekõike teie lähenemine tingimuslikkuse osas. meil on vaja tugevat sidet Euroopa poolaasta ning äh, rahakulutuse ning mõistliku investeerimise vahel ja rääkisite tingimuslikkusest, kas ka ajakirjanduses varem õigusriigi põhimõtte ning ühtekuuluvuspoliitika vahendite vahel. kas te kavatsete nende mõtete kallal edasi töötada? ja minu küsimus veel. kuidas ähm, finantsvahendite kasutamise suurendamisega lood on, me saame rohkem tegelikult teha, vähemate vahenditega on meie põhimõte ju olnud ka, ja mitmeaastane finantsraamistik, te teete igasuguseid avaldusi, härra Juncker teeb ka igasuguseid avaldusi, ütlete, et tegemist on poliitilise komisjoniga ja seetõttu peaks see mitmeaastane finants äh, raamistik olema kas viis aastat või viis pluss viis aastat ja seotud võib-olla ka kahe tuhande kolmekümnenda aasta strateegiaga ja me ei ole kuulnud eriti midagi selle strateegia ettevalmistamisest ja kuidas on siis äh, fondide voolujoonestamisega, mitte, miks mitte Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi viia kooskõlla struktuurifondidega. Äh, meil on tegelikult väga palju erinevaid fonde, nagu oleks meil te tegemist äh, kirju jõulupuuga. ALDE fraktsiooni koordinaatoriga oli tegemist, nüüd saab sõna härra Omar G, kuue. Madame la President, merci, monsieur. suur tänu, proua esimees, lugupeetud volinik, tahaksin tänada teid äh, töö eest, mida olete teinud ühtekuuluvuse valdkonnas, äh, nii nagu president Junckergi, teete tema tööd pühendunult ähm, jaa. Teie president Junckeri kohustused ja, ja sõnad äh, olid, pakkusid mulle rohkem julgust kui ma president Macroni sõnad ja nüüd siis äh, on teil äh, probleem just nimelt nõukoguga, ma arvan, et äh, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament peavad pingutama koos selleks, et tasakaal ikkagi liiguks õiges suunas. ja meil on palju kergem ühe minutiga rääkida pärast teie sõnavõttu. mul on ainult üks küsimus teile kas Brexiti mõju ei hinnata üle pisut? me teame, et äh, tegelikult äh, brittide panus ei olnud nii suur, kui äh, arvatakse. ja kas meil ei ole mitte kas me ei nõua mitte Euroopa Liidult äh, kogu aeg enamat äh, kriisiolukordades, äh, ka nendes valdkondades, kus tegelikult pädevus ei ole Euroopa Liidul. Euroopa peaks aitama ka siis, kui tegemist ei ole nende volitustega, tuues samas ohvriks aluslepingud ja ka artikkel sada seitsekümmend neli, mis puudutab sotsiaalset ning majanduslikku ühtekuuluvust, see on tegelikult meie eesmärk nii et kuidas siis tulla välja sellest vastuolulisest olukorrast ja nagu proua Kreel ütles tõesti, ma arvan, et äh, kõige kindlam ning säästlikum tee oleks äh, omavahendite tee, et me saaksime öö, äh, oma ülesandeid käita, täita. Mr Rope. suur tänu, härra Rope, üks minut palun. suur tänu lugupeetud volinik. suur tänu teie mõtete eest, suur tänu teie lähenemisviisi eest. Äh, te toetate vähem arenenud riike ja te külastasite hiljuti ka Leedut ning meie arutelu oli äärmiselt huvitav. ma arvan, et on oluline teada, et äh, meil äh, peavad olema vahendid äh, erinevate projektide jaoks, aga arutelud peavad kulgema kiiresti. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ootavad meid ees Euroopa Parlamendi valimised, siis tuleb uus parlament, uus komisjon ja kõik töö algab uuesti pihta. ja, ja ähm, seda ja peamiselt tegutsetakse aastatel kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kaks kakskümmend kaks. praegu on aasta kaks tuhat seitseteist, fondide kasutamisega on alles pihta hakanud ja vähem arenenud riigid tunnevad seda oma nahal väga hästi. Euroopa investeeringud on kõige suurem osa kõikidest investeeringutest üldse. ja tahaksin kasutada lihtsalt võimalust kasuta võimalust ja rääkida natuke Ignalinast, kas Ignalina probleemiga taga tegeletakse selle perioodi jooksul. proua Tammato suur tänu. härra kolmel-viiest poliitikavaldkonnast on vahendeid vähem, sealhulgas ka ühine põllumajanduspoliitika, struktuurifondid Euroopa poolaasta, sellega seoses on meil vaja rohkem raha, siin räägiti positiivset ühtekuuluvuspoliitika stimuleerimist, ja me võime parandada küll ühtekuuluvuspoliitikat, aga me ei peaks kõike pea peale pöörama. mõningate riikide jaoks on tegemist ainukeste investeerimisvõimalustega üldse ja ma saan aru, et väljavaade ei ole hea ühtekuuluvuspoliitika jaoks, me peame parandama olukorda, aga me ei peaks liiga palju endale ette kujutama selle kohta. mina olen Euroopa Komisjoni otsese halduse vastu, minu fraktsioon ka me peaksime kaasama liikmesriigid ja piirkonnad, meil on ka makromajanduslik tingimuslik, tingimuslikkus, mida võib muuta, kui me tahame. lootkem seda, et äh, struktuurifondid, äh, rahastamine ei käiks äh, ühtekuuluvuspoliitika arvelt ja solidaarsusfondi kohta, kas me oleme näinud praegu mitmeid traagilisi sündmusi paljudes liikmesriikides, kas rahastamist selle kanali kaudu oleks võimalik parandada ja kiirendada ja summasid ka suurendada. veel kaks kõnelejat. igale ühele annan sõna ainult üheks minutiks, härra Malet-, äh, proua Maletitš suur tänu! meil on väga hea meel, et teie äh, eelarvekomisjoni, e-, eelarvevolinikuna olete siin ja mõistate ühtekuuluvuspoliitika vajadusi väga hästi. Te rääkisite väga positiivselt ühtekuuluvuspoliitikast, te rääkisite ka sellest, et väikeseid äh, kärpeid siiski on vaja ning äh, me ei taha sellega kahjustada ühtekuuluvuspoliitikat aga mina arvan, et just sellepärast, mida teie ütlesite, meil on vaja tugevamat ühtekuuluvuspoliitikat, mitte väiksemat ühtekuuluvuspoliitikat, seetõttu me ei saa lubada endale killustunud Euroopa eelarvet. euroala ähm, osa eelarves ja üks äh, eraldi sammas struktuurireformidega on just nimelt tee killustunud eelarvele kus eri, sarnaseid äh, prioriteete rahastatakse erinevatest eelarveosadest ma loodan, et siiski ühtekuuluvuspoliitika ei kannata selle all. suur tänu, lugupeetud volinik. jah, äh, mulle väga meeldis, kui selgelt te rääkisite. alati, kui te räägite ühtekuuluvuspoliitikast, siis teete seda väga selgelt ja see, et te olete nii pühendunud ühtekuuluvuspoliitikule, jah, tahaks, et ka teised poliitikud oma valdkonna poliitikat oleks sama pühendunud. Eh, nüüd teie hinnangu kohta. Te ütlesite, et kaks auku on. Eh, üks on kümme kuni neliteist miljardit ja peab viiskümmend protsenti kokku hoidma ja sellisel juhul ka regionaalpoliitika vallast pool kärpima. aga te ütlesite, et on ka väljaminekute auk, et on uued poliitikad, mis vajavad rahastamist ja et sealt tuleb veel kakskümmend protsenti kokkuhoidu saavutada jah, äh, aga kakskümmend protsenti. Äh, millised, äh, millised arvud veel teie käsutuses on? suur tänu, need olid meie küsimused, härra volinik. ma näen, et te saate aru, et meil on vaja uuesti kokku tulla ning loodetavasti jaanuaris-veebruaris meil see õnnestub. aga praegu on teil sõna, kui vähegi võimalik, siis katsuge vastata jah, ma olen kindel, et veebruaris on mul juba võimalik konkreetsemalt vastata mõningatele teie küsimustele ja maikuus tõesti väga põhjaliku vastuse saan juba anda, aga sellele vaatamata ma üritan eh, jah, rääkida meie tööst komisjonis ja liikmesriikides ja ka kohtumisel sidusrühmadega nendest asjadest vastan küsimustel alati. Te teate Monti raportit. ja me tahame, et meil oleks mitmekesine sissetulekute baas. jah, kaks, kaks, kolm eh, omavahendit ka sissetulekute katteks. meil on vaja siin tarku lahendusi, jah, kui me aktsepteerime seda ühtet protsenti rahvamajanduse kogutoodangust eh, ja kui liikmesriigid veel lisaks eh, kaks uut ressurssi, näiteks ETS sissetulekut või CO2 heitlemaks eh, või finantstehingute maks eh, ka tuleb juurde liikmesriikidest meie eelarvesse. Mm, jah, see tähendab seda, et ei pea liikmesriikide eelarvest rahalisi vahendeid otse juurde küsima. aga selleks on vaja teil jah, parlamentide nõusolekut. ja sellisel juhul õnnestub kõike rahastada. nüüd, kui tõesti läheb nii, et me peame kinni pidada ajakavast ja õigusraamistik ühtekuuluvusele öö, eh, öö, eh, on võimalik välja pakkuda paar nädalat pärast MFF-i ettepanekut siis on kõigil piisavalt aega aruteludeks ja otsuste langetamiseks. nüüd tingimuslikkus. jah, seda on siin ikka jälle sellest räägitud ja kas me tahame, et Euroopa poolaasta ja riigipõhised soovitused, võib-olla ka piirkonnapõhised soovitused peaks meil tulevikus äh, tekkima ja see oleks projektiks, mis näitaks, millised millised prioriteedid on liikmesriikidel, kui nad ühtekuuluvusrahale tahavad tugineda. jah, sellel on plusse, sellel mõttel, aga see ei ole kõik nii lihtne, sest meie ettepanekud sünnivad aastati, aga ühtekuuluvusprojektid vajavad rohkem aastaid, et oleks selgus ja kindlustunne. näiteks igasugused ehitusprojektid nõuavad viis ja rohkem aastat ja nüüd õigusriigi põhimõtted ja tingimuslikkus koos on teine aspekt. kui mõni liikmesriik valmistab meile muret, et seal ei ole kohtud sõltumatud ja et kas siis me ei anna talle toetust või vastupidi, seal, kus on edusammud õigusriigi põhimõtete järgimisel, mis olid meie soovitusel. et kas siis annaks hoopis positiivseid stiimuleid sellisele riigile? et näiteks ühtekuuluvussummasid kümme protsenti läheb ühtsesse katlasse ja üheksakümmend protsenti saavad liikmesriigid ära kasutada ühtekuulusrahadest ja kümme protsenti näeme ette stiimuliteks et stimuleerida ühte või teist tublit riiki poolaasta raames. Äh, jah, minu suurem probleem on ühehäälsus. jah, te nägite, äh, mis toimus reedel ja laupäeval. meil on kaks eelarvepädevat asutust, parlament ja nõukogu. nüüd, kui MFF on öö, äh, kõneks, siis on mul vaja kahekümne seitsme rahandusministri, peaministri, presidendi nõusolekut pluss liikmesriikide parlamentide nõusolekut juurde. mõned liikmesriikide parlamendid eh, mõistavad, kuivõrd oluline on ühtekuuluvuspoliitika. samas on teisi, kes sellest eriti ei hooli. ja eesmärk on ainult, et kõik see Euroopa Liidu eelarve oleks ala ühe protsendi RKT-st. parem kasutamine rahaliste vahendite puhul on kõikjal võimalik. kui ma sisseoste teen näiteks, kui mina naisega ostan uut mööblit näiteks või kui linnapea ehitab öö, äh, mingit tänavat, jah, on võimalik Äh, igal pool kokku hoida ja see puudutab ka liikmesriikide programme. Äh, jah, äh, kui sajast eurost tuleb viiskümmend maksudeks ära maksta, siis Luksemburgis, Berliinis, Pariisis ja Münchenis siis kindlasti seal, kus vähem makse läheb maha ainult viis eh, eurot üheksasajalt euro pealt, on raha kulutamine palju tõhusam. ja kindlasti me tuleme nende asjade juurde tagasi pärast jaanuari. meie eh, eh, programmid ei ole ju sündinud kõik ühel päeval. Euroopa ühendamise rahastu, Junckeri plaan, ühtekuuluvus Äh, jah, äh, ja kuidas nüüd lihtsustada nende haldamist ühe eeskirja raamatu, ühe reeglistiku kaudu? ja lisandväärtus, nende programmidel on väga erinevad mandaadid aluseks. kuidas mõõta seda lisandväärtust ja Brexiti arveid on kaks, üks läheb Londonisse, see on see arve mis brittide kohustused kuni kahekümne viienda märtsini kaks tuhat üheksateist katab ja MFF kohustused kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja N pluss kolm. see puudutab kohustusi ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja N pluss X eh, veel edaspidiseid mm, mm, eh, kulutusi, mis lähevad näiteks ametnikele, kes töötavad Euroopa Liidus ja võib-olla alles neljakümne aasta pärast pensionile jäävad. nüüd üleminekuperioodil on meil kaksteist kuni neliteist miljardit praegu veel puudu kõigeks selleks ja meil on vaja siin kokku leppida. mitte kõik liikmesriigid ei ole valmis täiel määral katma seda lünka, mis nüüd tekib. kui Ühendkuningriik lahkub siis ei pea loomulikult sajaprotsendiliselt kõiki kulutusi katma ka liikmesriigid, ma arvan, et siin peaks pooleks jagama, viiskümmend kompenseerivad liikmesriigid ja viiskümmend on uut raha vaja juurde, viiskümmend protsenti. nii, kuidas uuti ülesandeid rahastada? ja kuidas mitte kahjustada ühtekuuluvuspoliitikat? jah, uued ülesanded ja praegused ülesanded on vaja täita. ja kui me saame uut raha juurde, siis ma olen valmis uusi ülesandeid rahastama, aga kui me uut raha juurde ei saa, siis peame piirduma olemasolevate ülesannetega ja sellisel juhul jääb ühtekuuluvus keskmesse. jah, kaitseküsimustega saame uuel tasemel tööle hakata siis, kui me saame raha juurde nüüd arengufondi integreerimine. ma olen selleks valmis, kui see ei toimu ühtekuuluvuspoliitika arvelt. siin peab olema selgus. eelarve peab olema selge ja õiglane ja see on siin teie pädevuses, aga ei saa, et kolm miljardit kaetakse Horisont kakskümmend kakskümmend või ühtekuuluvuspoliitika või maaelu arengu arvelt. jah, uued ülesanded vajavad kümme miljardit eurot ja kakskümmend protsenti, kaks miljardit me võtaksime siis teistelt ridadelt. Ignalina jah, jääb Euroopa vastutusele ja sellepärast teen ettepaneku, et Ignalina demonteerimine on midagi, mida me näeme ette ka järgmises eelarves kas tegemist saab olema eriprogrammiga või mingi muu programmiga. tähtis on, et seda ei saa katta ainult ühtekuuluvusrahadest. kui ainult ühtekuuluvusest rahastada Ignalina demonteerimist, siis sellest keegi ei võida. meil on vaja sihipäraseid eraldisi järgmiseks aastakümneks Ignalina töö lõpetamiseks jah, ja väljamaksed peavad ka ajakavast kinni pidama, et ei kuhjuks maksmata arved. aga e, ettemaksed, avansid e, e, vajavad samuti katmist. me peame olema täpsed ja peame ka seisma selle eest, et kõik eelarved, et kõik arved saaksid tasutud õigeaegselt. suur tänu, härra volinik, suur tänu, et tulite täna meie komisjoni, suur tänu äh, väga otsekohase arutelu eest ning äh, sissejuhatava sõnavõtu eest, ootame teid jälle siia, aitäh! It will be easier. Thank you very much, colleagues. For... aitäh, kallid kolleegid, mõistva suhtumise eest. kohtumine volinik Oettingeriga oli vajalik ning ähm, vajalik ka rääkida sellest, millal ta järgmine kord saab tulla meie komisjoni ette aga nüüd läheme edasi oma hääletusega. ja nüüd äh, hääletame edasi proua Maletitši arvamust. tegemist on siis äh, eelarvekomisjoni raportiga, mis käsitleb Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruannet. proua Maletitš, äh, teie ei soovi sõna, nagu paistab, väga tore siis läheme edasi, läheme kohe hääletuse ju-, asume kohe hääletuse juurde ja alustame kompromissist üks. kes toetab seda poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Vast-, kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend äh, kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ma arvan, et tagasi lükatud, kuid kontrollime siiski üle, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kontrollime elektrooniliselt, hääletus algas nüüd. The vote is closed. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kompromiss viis, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek, mis käsitleb muudatusettepanekut kuuskümmend üks, suuline muudatusettepanek number üks. kas kellelgi on sellele suulist, selle muudatusettepanekule midagi vastu? hääletame siis muud suulist muudatusettepanekut number üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja see käib kokku kuuekümne ühega. muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime muudatusettepanek kuuskümmend neli. elektrooniline kontroll, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame arvamust lõpphääletusena elektrooniliselt muudetud kujul hääletus algas And the vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud. õnnitlused teile, proua Maletitš. okei okay.. Here we uh, finished our vote. hääletus on nüüd tänaseks lõppenud. ja esimene arvamuste vahetus meie raporti teemal majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamine Euroopa Liidus, Euroopa Komisjoni seitsmes aruanne. see aruanne avaldati üheksandal oktoobril ning see on oluline dokument ühtekuuluvuspoliitika reformi kontekstis Regi komisjon otsustas koostada algatusraporti selleks, et määratleda parlamendi seisukohad enne seda reformi. härra Mark Šulov on äh, raportööriks, meil on esimene arvamuste vahetus täna ning äh, kõigepealt saab siis sõna raportöör, kes räägib, äh, millised mõtted temal raportiga seoses on. seejärel saavad sõna variraportöörid raportöörid. ning äh, järgmise arutelu jooksul on äh, võimalik äh, liikmetel öelda välja oma seisukohad seitsmenda aruande osas ja siis saab sõna komisjon. Okay, I give the floor to Mr Juman. Thank you. Bien, merci madame. Euh, suur tänu, proua esimees kallid kolleegid, me kõik oleme tuttavad Euroopa Komisjoni seitsmenda aruandega, me teame, et see on väga oluline dokument, terve rida andmeid, põhjalikud analüüsid Euroopa fondide üle, aga ennekõike tegemist on strateegilisel hetkel esitatud aruandega, nagu äh, volinikki rääkis, tulekul on uued eelarve ja rahastamisettepanekud komisjoni poolt, nii et me võime selle kohta ammutada, sealt ammutada infot ühtekuuluvuspoliitika ning selle rakendamise kohta viimastel aastatel. ka täna hommikul äh, me teame, et on mitmeid äh, ohte, mitmeid küsimusi äh, seoses ühtekuuluvuspoliitika tulevikuga. kuulsime, mida ütles volinik Oettinger, äärmiselt huvitav, küll ka kindlustpakkuv ettekanne, aga siiski ta rääkis ka ise võimalusest äh, ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kärpida. ja me kõik teame, et äh, ühtekuuluvuspoliitika samas on ennast tõendanud ning äh, meie jaoks on see täiesti möödapääsmatu poliitiline tegevus. mis aga puudutab komisjoni aruande sisu, siis kahju on sellest, et mõningad konkreetsed tulevikuettepanekud oleksid ka olnud teretulnud, aga neid ei ole, siis selles dokumendis tuuakse välja ühtekoolus poliitika edulood, seda, et on õnnestunud vähendada erinevusi piirkondade vahel ja räägiti tulevikuväljavaadetest, mis on meie jaoks muret tekitavad, näiteks tööpuudus ning konvergentsi puudumine. see on teema, mille juurde tuleb tagasi puuduma. raportis juhitakse tähelepanu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika peab jätkuma tulevikus ja äh, ka komisjon ütleb, et see on hea, ka volinik ütles seda. ja aruanne on positiivne ning esitab selgeid soovitusi selle kohta, kuidas saata selge sõnum äh, ning äh, lihtsustada ja tahaksin rääkida ka sellest, äh, kuidas on lõhedega piirkondade siseselt ja vaesuse, äh, vaestest, vaesuse nii-öelda äh, piirkondadest, mis võivad olla piirkondade sees isegi. ja tahaksin rääkida ka keskmisest sissetulekust ning äh, selle määramise ohtudest. mõned äh, piirkonnad ei, ei ole ei arenenud ega ka, ega ka kuulu teise äärmusesse ja siis äh, tekib sellega seoses probleeme, kõikidest nendest asjadest tuleb omavahel rääkida. see ei tähenda, et see oleks kõik ja üldiselt ma arvan, et oma raportis me ei tohiks mitte ainult kirjeldada ja analüüsida olukorda, ma arvan, et äh, kasulik oleks see, kui me saadaksime selge sõnumi, täpse sõnumi äh, selle kohta, millist teed pidi äh, asju arendada, milliseid konkreetseid samme teha. me teame, et ühtekuuluvuspoliitikat soovitakse reformida, asjad liiguvad kiiresti ka komisjonis. oleme selle tunnistajaks olnud ning on mitmeid äh, võimalusi, täiendavaid kriteeriume, mis võivad sisse tulla SKP-le, lisaks äh, eks ante tingimuslikkusest räägitakse, räägitakse sellest, et äh, tuleks suurendada kooskõla Euroopa majanduspoolaastaga ja ühtekuuluvus tule-, poliitika tulevik peab olema Äh, lõimitud äh, ning meie peame kõikide nende teemade kohta oma seisukoha välja ütlema Euroopa Parlamendina ja kuulan huviga ära loomulikult, mida on öelda äh, variraportööridel ning teistel kolleegidel, kavatsen teha tööd kiiresti ja konstruktiivselt, ajakava on äärmiselt tihe ja peame kiiresti äh, ettepanekut tegema enne seda, kui Euroopa Komisjon on oma asjad kõik ära paika pannud. igal juhul mul on hea meel selle teema kallal tööd teha ning teha koostööd kõikide kolleegidega, kes on valmis kindlasti minuga koostööd tegema selleks, et see oleks võimalikult konstruktiivne raport. aitäh! suur tänu! ja nüüd muudan natukene meie kõnelejate järjekorda selgitan natuke, miks ja mida. meil on kohal Euroopa Komisjoni esindaja, kes on ette valmistanud omalt poolt ettekande seitsmenda ühtekuuluvusaruande kohta. härra Nikodi Mikelis ja Philippe Manfort on kohal ning nemad räägivad meile kümne minuti jooksul sellest, mida komisjon, kuidas komisjon siis seda asja näeb. ja siis annan alles sõna variraportööridele, palun. Madam, Madam Chair lugupeetud esimees, austatud liikmed. tõesti, ühtekuuluvusaruandes on nii palju infot, et paari minuti jooksul on seda kokku võtta väga raske. räägin siis peamiselt neljast avaldusest, need neli avaldust on, et kõigepealt Euroopa Liidu geograafia on muutumas sotsiaalsed lõhed ei ole kuskile kadunud ja institutsioonid on olulised ning neljandaks, poliitika toimib kõigepealt aga siis esimene avaldus. Euroopa Liidu geograafia on muutumas. raport näitab, et äh, meil on konvergentsi Euroopas, liikmesriigid, piirkonnad äh, äh, arenevad ja väga pikk on veel tee, äh, olukorra parandamise tee absoluutväärtuses, aga asjad liiguvad õiges suunas. aga ülejäänud Euroopas äh, tekib suuri erine-, äh, tekib erinevusi, eriti euroalal. me näeme kaarte vaadates, et Lõuna-Euroopas ja mitte ainult Lõuna-Euroopas on neid, kellel on raskusi seda sellepärast, et nad on tööstuse valdkonnas spetsialiseerunud, et see on ka seotud nende tööjõu haridustasemega. see on seotud sellega, et majandustegevus on äh, peamiselt hääbuvates sektorites ja see on selline keskmise sissetuleku lõks, nõnda öelda middle income trap. ja äh, ei suudeta siis tipptegijatega konkureerida, sellepärast et pole lihtsalt uuenduslikke uuenduslikku võimekust ning ei suudeta ka vähem arenenud piirkondadega konkureerida, sellepärast et äh, nad ei ole konkurentsivõimelised tööjõu hinna osas. sellele juhib raport tähelepanu ja see on võib-olla üks kõige olulisemaid sõnuseid, nimelt see, et Euroopa Liidu geograafiline pilt on muutumas ning äh, seetõttu peaks ka äh, ühtekuuluvuspoliitika arenema, et võtta arvesse neid protsesse ja teine äh, avaldus on see, et sotsiaalsed lõhed ei kao kuskile. kuulsite Euroopa tööhõive määr on ähm, kasvamas, tööpuudus on vähenemas, see on tõsi, aga äh, keskmised näitajad võib-olla pisut varjavad seda, mis on pilt koha peal. kui me hakkame üksikasjalikumalt uurima pilti, siis selgub, et Euroopas on väga palju piirkondi endiselt, kus on suured sotsiaal, sotsiaalne ebavõrdsus, kus äh, tööpuuduse määr on suurem endiselt kui enne kriisi ja eriti naiste tööpuudus on endiselt kõrge. ja kolmas avaldus, millest tahtsin täna rääkida, on see, et institutsioonidest on kasu. see ei ole kellelegi uudiseks, aga võib-olla olete tähele pannud, et viimase paari aasta jooksul on komisjon üha tähelepanelikumalt suhtunud sellesse asjaollu, et meil on vaja head haldust, tugevaid institutsioone, et riiklikku poliitikat juhtida ja sellepärast lõime oma toetusteenused, sellepärast lõime mahajäänud piirkondade mõiste ja meie oma rakkerühmad rakendusega seoses, sellepärast oleme liikmesriikidega läbirääkimisi pidanud selles osas, kuidas haldusreformi läbi viia ja see tõenäoliselt muutub tulevikus veel olulisemaks ning äh, näete, siin äh, on ka side institutsioonide ning äh, haldussuutlikkuse ning majanduskasvu ning majanduse tõhususe vahel. ja siis neljas avaldus, poliitiline tegevus, sellest on kasu, mitte ainult sellepärast, et sellel on oma makromajanduslik mõju, aga lõpuks vaadake kaarte, näete, kuidas on õnnestunud tõesti jah, SKP-d suurendada paljudes liikmesriikides poliitilise tegevuse kaudu. ja see toimub sellepärast, et tegemist on ainukese poliitilise tegevusega, mis äh, tagavad avalikud investeeringud ka kõige süngematel aastatel, kriisiaastatel. me ei tohiks kunagi unustada seda, et äh, poliitikal on oma roll mängida ning et poliitika tõhusus sõltub suureski selle, suureski sellest, mida tehakse liikmesriikides nii et nii ühtekuuluvuspoliitika kui liikmesriik peavad liikuma oma poliitilises tegevuses samas suunas. lõpetuseks üks lihtne avaldus. lõppkokkuvõttes on meie aruande peamiseks sõnumiks see, et me tahame mõista seda, mis Euroopas praegu toimub, rahulolematuse geograafiaks nimetavad mõned seda, kui me aga ei vaata piirkondlikke lõhesid, piirkondlikke erinevusi, Äh, kui me ei vaata, mis äh, juhtub liikmesriikides piirkonniti ja veelgi äh, kohalikumal tasandil, näiteks väikeste ja keskmise suurusega linnade ning suurte linnade, maapiirkondade vahel, mõnikord isegi metropolides on suuri lõhesid ise. Neid kõike tuleb vaadata, analüüsida, me peame vaatama seda territoriaalset mõõdet, analüüsima seda kui me tahame teada, mis majanduslike ja sotsiaalsete trendide osas juhtub. see on seotud ka volinik Oettingeri äh, end-, eelmise sõnavõtuga, me peame siis äh, analüüsist lähtuvalt äh, kujundama välja õige Euroopa tasandi poliitilise tegevuse. aitäh! Thank you, thank you very much! suur aitäh! aitäh, härra Monfort! kas te soovite sõna? ei soovi? nii, annan variraportööridele nüüd sõna alustame Progressost, palun. suur tänu. Eh, doktor De Michelis eh, per.... suur tänu kõigepealt doktor De Michelisele ja Firole. tänu selle eest, et te tõstatasite need küsimused siin et te tegite kokkuvõtte olukorrast. tegelikult tulevane ühtekuuluvuspoliitika on esimene, mis kujundatakse välja pärast Euroopa Liidu kriisiolukorda ja seetõttu on eluliselt tähtis analüüsida, mis on kriisiperioodil toimunud tähtis on see selleks, et tulevikuplaane teha ja me ei taha lihtsalt mingit konvergentsipoliitikat, mis lähendaks vähem arenenud ja rohkem arenenud piirkondi, vaid sellist ühtekuuluvuspoliitikat, mis tõesti ähm, jõuaks asja tuumani muidugi räägitakse, et tegemist oli finantskriisiga, aga see on tegelikult toonud kaasa selle, et ähm, kogu majandus on kahju saanud. ja nüüd äh, võrreldes teiste konkurentsivõimeliste majandustega oleme me kannatanud ning ähm, ähm olukord on kriisi tõttu täielikult muutunud Euroopa uus geograafiline pilt võib-olla eh, ei pea enam olema sissetulekupõhine, nii nagu raportis öeldi, aga eh, kokkuvõttes pole ka seda päris hästi seletatud. tähtis on käsitleda seda, mis praegu Euroopas toimub Äh, millised on suundumused, äh, millised on muudatused. kui me tahaksime tulevikuks ette valmistuda, siis äh, tuleb kokkuvõte teha sellest, kuhu me oleme jõudnud peale kümmet aastat kriisiolukorda. sellist perioodi pole peale sõda äh, kunagi olnud, keegi ei osanud arvata, et äh, meil seisab ees kümme aastat deflatsiooni, nii enam-vähem. sellel on olnud drastiline mõju väga paljudele valdkondadele nii seda kõigepealt, aga loomulikult tuleks neid küsimusi arutada veel raportööriga. minu arvates on vaja ka mõista, mis toimub Euroopa arenenud ja vähem arenenud piirkondades. kui äh, osad piirkonnad on tõesti äh, konkurentsis nõrgestunud peale kriisi, hindade lang-, hindade tõusu ja nii edasi, siis tuleb vaadata, millised, millistes piirkondades on veel jätkuvalt kõrge tootlikkus, kuidas neil on võimalik olnud alati hästi hakkama saada ja siis ähm, võtame kõik parameetrid kokku, aga just siis tulevad välja teatud nõrkused. meil on vaja poliitikat kõikide Euroopa regioonide jaoks, ei taha ju ainult vaesemaid piirkondi keskmisele tasemele, elatustasemele tuua, ei. kriisi on tabanud ka keskmise arengujärguga äh, piirkonnad ja nüüd on kriis neid allapoole tirinud. mõlema raportööri tekstidest on välja tulnud, et ka regioonide siseselt, isegi rikastes piirkondades on tekkinud polarisatsioon. me kõneleme praegu ka mägipiirkondadest, äärepoolsematest piirkondadest, nad ei ole küll geograafiliselt sarnased, kuid kriis äh, on viinud nad avaliku sektori võlani. ja, ja see omakorda on viinud sellele, selleni, et äh, teenuste võimalusi on vähenenud. vaadake, mis toimub mägipiirkondades äh, äärepoolsematest piirkondadest, kus inimesed on lihtsalt vaesustunud, teenused lihtsalt kaovad ära sealt. aga linnades on ähm, omad struktuuriprobleemid. Äh, Euroopa ehitati üles peale teist maailmasõda väga kiirelt linnad olid küll purustatud, aga nad ehitati kiirelt üles. kõik see toimus juba üle seitsmekümne aasta tagasi. no loomulikult. niisugused kiirelt üles ehitatud piirkonnad pidid eelkõige eluaset pakkuma inimestele, aga need elu, elumajad, hooned on nüüd vananenud ja äh, ka sinna on vaja nüüd investeerida, on vaja pakkuda viisakaid teenuseid ka linnapiirkondades. raportööride nimetatud äh, väga tihedal ajakaval on omad piirangud, me peame nüüd väga äh, täpselt mõtlema, millele keskenduda, kuidas äh, käsitleda neid erinevusi, kuidas ähm, ühtekuuluvuspoliitika paindlikumaks muuta erinevates piirkondades. digitaliseerimine tegelikult kõiki ei aita. probleem on selles, et ähm, ega see niikuinii igal pool sarnaselt ei toimu, sõltub ju ka sellest, kas elatakse maa- või linnapiirkonnas. gli obiettivi che verranno sätted peavad olema mm, täpsemad, eesmärgid peavad olema täpsemad. siis peavad olema võimalused sekkuda kas piirkondlikul või kohalikul tasandil. tuleb mm, minna kaugemale kui lihtsalt tehnilise toe pakkumine liikmesriikides tuleb tegutseda radikaalselt äh, ja mõelda järele, kuidas saaks just äh, anda rohkem voli kohalikule tasandile ja piirkondlikule tasandile selleks, et tuleviku katsumuste vastu seista. nüüd äh, kindlasti on äh, koolitusel vajadustel põhinev koolitus äh, väga tähtis ja nüüd kriis ja sissetuleku vähenemine. muidugi kriisi tõttu on sissetulekud vähenenud, aga see on ka seotud kõik äh, struktuursete probleemidega me oleme näinud, kuidas nüüd äh, töökohad on muutunud väga paindlikeks, aga Saksamaal näiteks äh, on selge, et väga palju uusi töökohti on tegelikult kas ajutise loomuga äh, või vähetasuvad. ja tundub, et selline madal palk ja madal sotsiaalkaitse ongi normaalsed The time, the time. No, sono, sono eh, arrivo. esinaine meenutab kõnelejale ajapiirangut ja,. jah, jah, ma hakkan juba lõpetama. on loodud väga palju töökohti, mis on madalapalgalised, millel ei ole sotsiaalkaitset ja kui me nüüd tõesti soovime toetada innovatsiooni ja konkurentsivõimet. siis ähm, on pro-, probleemiks see, kui luuakse mingisuguseid töökohti, mis tegelikult ei olegi seotud äh, majanduskasvuga äh, ja konkurentsivõimega. ühiskond muutub äh, niikuinii järjest automatiseeritumaks ja mehhaniseeritumaks ja inimestel peab olema elatise teenimise võimalus. suur tänu, järgmine variraportöör proua Tomašitš. E, suur tänu, raisinaine. mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjon kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobris otsustas äh, käsile võtta usalduse küsimuse või õigemini usalduse puudumise äh, kohalikul tasandil keskvõimu vastu. ja see on üle-euroopaline suur probleem. Äh, nüüd loomulikult Eh, Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika on teretulnud, kedagi ei tohi maha jätta, aga eh, me näeme, et eh, osa regioone on jõudnud majanduskasvudeni, aga mitte kõik. osad, kes juba olid jõudmas Euroopa keskmisele tasemele, on nüüd tagasi langenud, sest investeeringud on seal ähm, madalamal tasemel kui enne kriisi. ning äh, muidugi meil on nüüd hea, et on olemas dokument, äh, mis proovib kuidagi äh, suunda anda, tuleb arvestada digitaalmuudatusi ühiskonnas, kliimamuutusi, kui me räägime regioonide konvergentsist. piirkonnad ähm, kannatavad sageli selle tõttu, et ettevõtteid suletakse, tööstus suletakse ja töökohad lähevad kaotsi. seega tuleks kuidagi neid piirkondi toetada, et nad globaliseerunud maailmas ellu jääksid, tuleks aidata luua mingeid töökohti, majanduskasvu. mõned regioonid võivad olla teistele eeskujuks, nad on edukad olnud ja see näitab, et et tegelikult tuleb investeerida digi-, digitaalmajandusse ja innovatsiooni. tuleb luua innovaatikakeskusi ja teadusuuringute keskusi Horvaatias näiteks oli probleemiks inimeste massiline väljarändamine ja samas saabusid linnadesse sisserändajad. noh, muidugi üldine tööhõive Euroopa Liidus on üsna kõrge, kuid noorte tööpuudus on ikka veel või, või tööpuudus on üsna madal, aga noorte tööpuudus on väga kõrge, seega on vaja struktuurireforme mitmetes liikmesriikides, avaliku halduse parendamist, suurendada konkurentsivõimet, pädevusi. seitsmes ühtekuuluvusraport näitab hästi ära seosed äh, majanduspoliitika, reformide ja Euroopa Liidu toetusfondide vahel. Uh, suur tänu. härra von Miltenberg, suur tänu. Äh, äh, mul on väga hea meel, et et äh, peale kriisi, kriisiaastaid on soov ühend-, ühtekuuluvuspoliitikat edasi arendada, toetada eelkõige piirialasid. see on nagu kriisiraport, meil on vaja tõesti tööjõu või tööturureforme ja äh, tööturureformi äh, tähelepanu tuleb eelkõige piirialadele suunata. tahaksin tänada Margus Loot tema töö eest tema raporti eest, me peame jätkuvalt investeerima innovatsiooni, digitaaloskustesse, infrastruktuuri, energiatõhususse, taastuvenergiasse ja eh, me peame eh, ka eh, transpordile mõtlema, kuidas vähendada kahjulikke heiteid. kahe tuhande kahekümnenda aasta järgne periood nõuab meilt just nendele teemadele keskendumist, muidu meie ühtekuuluvuspoliitika ei toimi. ja nüüd, kuidas juhtimist parandada, kas selles raportis minu meelest on täiesti selgelt öeldud, et struktuurireformid tuleb ellu viia. me saame majanduskasvu ja ühtekuuluvust saavutada Euroopas ainult siis, kui me äh, tõesti viime läbi väga vajalikud struktuurireformid. vaadake raportit lehekülg sada kolmkümmend kaheksa, seal on väga hea äh, tabel, näitab, äh, milline on valitsussektori tõhusus erinevates liikmesriikides ja näha on, kui, millised on erinevused äh, aastatel tuhat üheksasada üheksakümmend kuus ja aastal kaks tuhat viisteist ja me näeme, et Rumeenia, Bulgaaria on jätkuvalt nimekirja tagaotsas. see on väga kõnekas me külastasime äh, Sofiat äh, Bulgaarias ja Klužnapokat äh, Rumeenias ja nüüd tuleb ka õppetunde arvestada, me ei saa investeerimist jätkata samal määral kui varem, kui liikmesriikide põhiseid selgitusi, soovitusi, mis on antud, mis olid väga selged, mis soovitasid äh, maksusüsteemi muuta, ei ole arvesse võetud. midagi tuleb ette võtta, samamoodi enam edasi ei saa. kõigepealt tuleb läbi viia äh, struktuurireformid, riigipõhised soovitused ellu viia sest äh, on rumal, kui oma riigis raha, maksuraha ei koguta, ulat-, sirutatakse käsi välja Euroopa abiraha järele. minu arvates on see vale lähenemine, ka struktuurireformid ja ühtekuuluvuspoliitika reform. suur aitäh, härra Roppe, Rohelised, palun. Gerbiami kolleegos äh, suur tänu, kallid kolleegid. selle aasta ühtekuuluvus äh, aruanne on väga hästi ette valmistatud dokument, aga äh, seal on statistilised andmed, äh, mis teevad meile muret. ühest küljest muidugi on hea, kui me näeme, et erinevused regioonide vahel on vähenenud, kõige vaesemad on nüüd äh, hakanud järele jõudma ja majanduskasv on ka olemas. Äh, aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat viisteist oli vähem arenenud regioonide SKT jõudnud keskmise taseme lähend-, lähe-, keskmisele tasemele lähemale, sellepärast et äh, tootlikkus oli suurenenud, aga töökohtade arv samas vähenes. kuid SKT ühe elaniku kohta ei ole jõudnud selle tasemele, mis oli saavutatud kriisi eelsetel aastatel, seega tuleb nüüd küsida, kuidas hindavad kodanikud meie ühtekuuluvuspoliitikat? minu arvates võiks ühtekuuluvuspoliitika edu mõõta sellega, kas inimesed soovivad oma regioonis edasi elada või mitte. aga andmete järgi on näha, et paljudest piirkondadest äh, hääletavad äh, kodanikud äh, nii-öelda jalgadega lihtsalt lahkuvad, kõnnivad minema, lähevad piirkondadesse, kus neil on rohkem võimalusi. seega Äh, nüüd tuleb äh, otsida põhjusi, mikspärast inimesed oma elukohast lahkuvad. selliseid ähm, lahkumisi tuleb vähendada, tuleb püüda seda teha ja mina arvan, et selle kaudu võib hinnata ka seda, kas ühtekuuluvuspoliitika on olnud edukas või mitte. Äh, raportöör peaks palju rohkem just niisugustele teemadele pühendama, tänan. proua Mato Posso soltanto quindi esprimere alcune considerazioni. no mina äh, saan ainult äh, toetada seitsmendat ühtekuuluvusraportit. ma arvan, et äh, seal on teatud vastuolud. muidugi Euroopa Liidu investeerimispoliitika kaheksa koma viis protsenti avaliku sektori vahenditest on mõnedes riikides suurenenud poole võrra, aga jah, ühest küljest tõesti kasutatakse Euroopa Liidu hüvesid nendes riikides, aga kui on, me vaatame, milline on äh, tegelik äh, investeeringute protsent SKT-s, siis see ei ole eriti liikunud. nüüd artikkel kakskümmend kolm äh, ühtekuuluvusraportis räägib sellest, mis äh, määruse kohaselt oleks võinud toimuda. aga Hispaanias ja Portugalis tegelikult mingeid sanktsioone vastu ei võetud. loodame, et ka seadusandjatena võetakse midagi ette, sest äh, täiskogul on parlament alati olnud majandust nõudliku tingimuslikkuse vastu. komisjon lihtsalt eirab meie seisukohti ja ma ootan, loodan, et see on viimane kord nii ja lõpuks jõuame ka probleemide tuumani ja seostame nii Euroopa poolaastat kui ühtekuuluvuspoliitikat. vatsel korral äh, tehakse lihtsalt äh, kasutuid trahve äh, regioonidele ja see tegelikult ei aita ühtekuuluvuspoliitikale kaasa. ühtekuuluvuspoliitika mingit võlgnevust ei tekita. ekspansionistlik poliitika tekitab seda ja äh, loodan, et kui raport ükskord päris valmis on ja vastu võetud, siis äh, hakkab midagi ka muutuma. samuti tuleb käsitleda noorsootööpuudust äh, ja inimeste laakumist teatud piirkondadest. ma tahaksin öelda, et ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle järelemõtlev dokument ja seitsmes ühtekuuluvusraport rõhutavad mõlemad, et investeeringute vähendamine ei ole tegelikult teretulnud, tuleks äh, suurendada liikmesriikide finantseerimis- ja võimalusi ja avaliku halduse võimekust ähm, ning tuleks aidata kodanikke. reformi vajadus on selgelt olemas, samuti ka fiskaalmeetmetes, aga ärgem rääkigem ainult tingimuslikkusest, mis on tegelikult kasusaajate vastu. minu riigis on saanud struktuurifondidest kasu äh, haridussektor ja tööhõivesektor. tähtis on jätkata tööd selleks, et ka sotsiaallüngad kaovad. rohkem sõnasoove ei ole, siiski. härra Novakov soovib sõna, palun. suur tänu kõigepealt ma tahan tänada härra Žulot äh, raske töö eest ja pühendumise eest sellele raportile. ja ma olen kindel, et tulemus on kaalukas, nagu ikka. ma ei väidaks, et seitsmes ühtekuuluvus aruanne Äh, on väga selge igas aspektis. ühelt poolt on siin äh, jah, ka vastuolusid, teisalt jälle äh, on tehtud konkreetseid ettepanekuid ja eesmärke seatud, aga ma tahaksin nende konkreetsete ettepanekute kohta lähemalt kuulda kui me räägime ühtekuuluvuspoliitika tulevikust, siis paljud asjad peavad muutuma ja seitsmendat ühtekuuluvusraamistikku saame kasutada raamistikuna ja õppetundidena tulevikuks. NATS kolm tasand või kriteeriumid abi kõlbulikkuse eh, määramiseks, eh, riigipõhised saavutus, riigi põhised soovitused ja nii edasi. on vähe konkreetseid näiteid. aga igal juhul täielikku pilti me ei saa. üks riik, mida ma hästi tunnen, oli siin jutuks ja äh, paraku maksukogumisega on probleeme seal. ja et ka tulu elaniku kohta on väga väike võrreldes Euroopa Liidu keskmisega, siis ma näen, millises suunas tuleb edasi liikuda. tõsta seda tulu ja ka maksude kogumist parandada. Bulgaaria on üks riik, kus tõesti on oluliselt abi ära suudetud kasutada ja tulemused on silmaga nähtavad. ja ka riigipõhistes soovitustes peetakse ka korralikult Euro-, Bulgaarias kinni. ja eelarve puudujäägi eesmärki samuti rangelt täidetakse et, et kolm protsenti ei tohi eelarve puudujääk, sellest ei tohi üle minna. Mm, samas on riike, kes on ületanud seda eesmärki ja nõuet. aga alati tuleb näha olukorda tervikuna. härra Howard uh, uh,. suur tänu. Euroopa Liidu ajaloos on ühtekuuluvuspoliitika tõesti olnud üks uh, suuri edulugusid ja ei tohi alahinnata Äh, seda vaatamata raskustele, mis on olnud lühiajalised ja on ootusi sellele poliitikale ka tulevikuks ja ma tervitan raportit, tervitan neid märkusi, mida me kuulsime komisjonilt ja volinik Ottingeri suust, aga üks asi, mis on väga oluline tulevikku silmas pidades, nimelt et kuidas need rikkamad piirkonnad Euroopa Liidus äh, on kaasatud ühtekuuluvuspoliitikale ja kuidas nad panustavad. siin on kaks tasandit. kõigepealt rikkad piirkonnad on väga keerulised piirkonnad, kus vaene olla ja samas on nendes piirkondades ka oma vaesuse äh, alad, millega tuleb tegeleda ja millega piirkonna valitsus peab tegelema, nii et ka neid äh, asju ei tohi unustada kui me kaasame rikkad piirkonnad. ja on vaja kaasata ka need rikkamad piirkonnad ühtekuuluvusvõrgustike koosseisu, et saaks areneda koostöö ja kaubavahetus piir, rikkamate ja vaesemate piirkondade vahel. ja kindlasti on vaja arukamat lähenemisviisi ka infrastruktuuripoliitikale, sest seda toetatakse oluliselt ühtekuuluvusfondidest ja digimajanduse edasiarendamine. füüsilist infrastruktuuri on varasemal ajal ennaktempos arendatud, aga digimajanduse peale peame mõtlema nüüd, sest see on tulevik. ja kolmandaks eh, on ka kasutus toetuse, toetuse kasutuse võimet tõsta, näiteks tööhõive vallas. ma ikka kuulen, sellega on probleeme. kui tahetakse tõhusalt Euroopa Liidu toetusprogramme kasutada, on programmidest abi saamine ikkagi väga bürokraatlik protsess ja see on üks väljakutseid võitluses tööpuuduse vastu. ja eelarvekomisjoni liikmena äh, minagi istusin laupäeva hommikul kell neli lepitusmenetlusel tulevik saab olema keeruline, selles ei ole kahtlust. ja arukam rahastamine on midagi, mis on tuleviku lahutamatu osa ja kui arvatakse, et väljakutsed eh, nüüd selja taga, need eksivad. ja kindlasti on vaja ressursse juurde, kui me tahame, et ühtekuuluvuspoliitikal oleks ka edukas tulevik meil on vaja paremini ära kasutada rahastamisvahendid, kui et rohkem abi anda. nii et me peame selle üle tublisti ajusid ragistama. aga ma usun, et ühtekuuluvuspoliitika on ka tulevikus üks kõige edukamaid valdkondi. ja tahaks neid tulemusi ka näha. suur tänu, härra Van Nistelrooy, kas teie ka soovisite sõna? lühidalt vaid jah, nagu me volinikuga juba rääkisime, peab üritama koondada oma tähelepanu. jah, see äh, aruanne on väga rikas, siin on palju sees seda, mida meie soovisime, territoriaalne koostöö näiteks, piiriülene koostöö. mõned kolleegid juba viitasid sellele, on terve rida aspekte aga kas ei peaks äh, lähenema asjale nii, et seitsmes ühtekuuluvusaruanne on järgmine samm reguleerimisel? meil on juba olemas äh, proua Festivali raport, see on üks komponent ja nüüd on meil seitsmes ühtekuuluvusaruanne äh, ja vaatame edasi nende põhjal, kuidas täpsustada asju. Äh, regikomisjonis ja äh, seitsmenda aruandega on probleem selles, et tuhat kakssada muutusettepanekut võib laekuda. Äh, mina olin varem raportööriks nendel teemadel ja me käsitlesime ka partnerluskokkuleppeid komisjoni ja liikmesriikide ja piirkondade vahel ja siis need järgmised ehitusklotsid ja siis eh, lihtsustamine. aga tähtis on, et eh, asjad ei muutuks kaks ja kolm korda keerulisemaks. võib-olla räägiksime nendest teemadest koordinaatorite kohtumisel. jah, ei pea ennast igas suunas lõhki rebima, vaid eh, võtkem tõsiselt Oettingeri öeldut siin on võimalused nüüd avanenud, meil on üks suur raport nüüd, mille kallal, aruanne, mille kallal töötada. ja siis järgmine suur asi on MFF. ja see kõik sobitub suurepäraselt ka meie ajakavasse. üritagem tõesti eh, parem aluseks võtta perioodist kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, pidagem maha need mõttevahetused ja tulemuseks peab olema konkreetne tekst, mille reguleerijad komisjon saavad kasutusele võtta. ja me ei peaks ikka rohkem ja rohkem ja rohkem süvitsi nüüd minema, vaid üritagem eh, kokkuleppele jõuda milleski, mis edendab meie ühtekuuluvuspoliitikat. pidagem sellist laiapõhjalist mõttevahetust täiskogul ja me peame võtma teatud suuna jalge alla ja on vaja teha rohkem, kui et moderniseerida. võib-olla see moderniseerimine on õige sõna, peame mõtlema nende raamide peale, mis me oma raportile seame. Thank you very much. suur tänu. ma ei näe, et rohkem sõnasoove oleks. härra Demikelis, kas teie soovite sõna? ja härra Monfort ka. jah, kaks väga kiiret märkust. esimene puudutab struktuurireforme, reforme tervikuna. minu mulje on selline, et aeg, mil ühtekuuluvuspoliitika oli nagu paralleelne universum, sõltumata sellest, mis toimus poolaasta raames Äh, toimis sellest lahus. aga kui me räägime reformidest, mõelgem, millist liiki reforme me tahame. siin on vaja rohkem mõelda, kas neid reforme peame silmas, et äh, tõesti ähm, raha äh, ära kasutataks suutlikkuse tõstmiseks või me räägime hoopis reformidest, mis juba eks ante tingimuslikkuse mehhanismi kaudu realiseeruvad tagada, et tõhusad oleksid investeeringud, me räägime hoopis laiematest reformidest, millel on väga vähe poliitika funktsioneerimisega tegemist. seegi arutelu tuleb maha pidada, et eh, lihtsalt see poliitika ei kujuneks järjekordseks finantsinstrumendiks, millega sanktsioneeritakse neid liikmesriike, kes ei vii läbi reforme ega täida eesmärke ja poliitikaid ja teine märkus. MFF-i üle peetavas mõttevahetuses siin on dihhotoomia, ühelt poolt ühtekuuluvus ja teiselt poolt investeeringud tekkinud. ühtekuuluvus aga ongi investeeringud. Need ei ole lahus. ühtekuuluvus ei ole lahus sellest, mida tuleb teha kliimamuutuste vallas, transpordi vallas, keskkonna ja sotsiaalse kaasatuse vallas. seda ühtekuuluvuspoliitika ju teebki, et täidab neid eesmärke ja meie raport, aruanne ka sellest räägib. aga ühtekuuluvuspoliitikal on teistsugune juhtimismehhanism ja geograafiagi on erinev, kui me võrreldame, võrdleme seda teiste instrumentidega. aga eesmärgid on needsamad Nad käsitlevad neid samu Euroopa Liidu prioriteete. ja ei tohi lasta jätta muljet, et ühtevuspoliitika on midagi teistsugust võrreldes teiste poliitikatega. ja lõpetuseks ajakava. on selge, et kõik, mis saab ära teha tempo tõstmiseks, on vaja ära teha sest praegu me saame mõjutada protsesse, praegu kaks-kolm kuud veel. komisjon praegu täpsustab oma ideid ja mai lõpuks on oodata neilt ettepanekut. suur tänu. härra Žolo, kas soovite ka sõna? ja teen lühidalt. kõigepealt tahaksin tänada variraportööre, kes äh, esinesid ja kes on juba praegusel hetkel valmis äh, oma mõtteid jagama meiega. ja mul on väga hea meel võimaluse üle teiega koostööd teha ja suur tänu ka komisjonile ettekande eest ajakava osas, jah, ma olen täiesti nõus sellega, et tegemist on äh, raportiga, mis annab meile võimaluse saata selge sõnum, tugev sõnum äh, uute algatuste, paranduste kohta nii üldiselt kui ka üksikasjalikult ühtekuuluvuspoliitikaga seoses ning me peame tegema koostööd ning mul on, mina olen avatud äh, nii et kõik võite minu poole pöörduda, me võime koos arendada edasi neid mõtteid, millest te täna rääkisite, aitäh! ma tänan! regikomisjon koostab selle raporti enne, kui me saame MFF-i alase ettepaneku. ja sellepärast me praegu arutamegi raporti projekti ja veebruaris kaks tuhat kaheksateist on meil juba tekst äh, olemas, mida arutada. muudatusettepanekud tuleb esitada veebruari lõpuks ja siis saame hääletada regikomisjonis aprillis raportit. riigikomisjoni seisukoht seega seitsmenda ühtekuuluvuspoliitika raporti kohta on meil olemas aprilli lõpuks. ja loodetavasti raportöör ja variraportöörid ka teevad kõik, mis nende võimuses. me toetame neid suur tänu selle arutelu eest. kuulsite ajakavast ja nüüd äh, läheme edasi päevakorra kohaselt. muud päevakorrapunktid, kas on muid päevakorrapunkte? ei ole. ma pean teile lihtsalt meelde tuletama, et meie järgmine koosolek toimub seitsmendal detsembril neljapäeval kell üheksa hommikul ja võtab terve päeva ja ma lõpetan meie kohtumise avaliku osa ja teie, kes te olete kutsutud osalema koordinaatorite koosolekul, palun jääge siia, et me saaksime koordinaatorite koosolekuga jätkata. aitäh, sellega on regikomisjoni koosolek lõppenud.